päevakorra kohaselt proua Mathieu raport, mis puudutab Euroopa Politseiakadeemia eelarve kinnitamist. proua Mathieu, palun. härra president, kallid kolleegid, eelarve kontrollikomisjonis võeti vastusraport ühehäälselt ja me soovime, et eelarve täitmist ei kinnitataks tahaksin kõigepealt kõikide teistele, kõikidele teistele organitele meelde ähm, tuletada, et meil on vaja korralikku majanduslikku juhtimist. Euroopa Politseiakadeemia on väga halvaks eeskujuks, Euroopa Parlament peab selgelt välja ütlema oma sõna ja ütlema, et ei kinnita eelarve täitmist aastast kaks tuhat kaheksa. me teame ka, miks Euroopa Parlament on väga selgelt välja toonud, millised olid seal vead ja me ei saa olla nõus sellega, et haldusnõukogu ei vastuta oma tegude eest. politseiakadeemial on alates kahe tuhande kuuendast aastast olnud äh, väga palju probleeme ja ei ole vastuvõetav, et see akadeemia kavatseb äh, üheksa aastat äh, kasutada selleks, et oma eelarvet lõpuks tasakaalu viia. tahaksin tänada kõiki, kes mind aitasid raporti koostamisel suur tänu. nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud suure häälteenamusega. suur tänu, proua Matjöö ja nüüd resolutsiooni ettepanek, äh, muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek üks. kas te tõesti soovite päris pikalt siia jääda? olgu elektrooniline kontroll hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. To-, siiski suure häälteenamusega. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kaheksa, hääletus on alanud. Pere Sufurias hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaks häält, vastasrinnas oli rohkem. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek seitse, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja nüüd lõplik hääletus, nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne, proua Matjöö. nüüd tuleme proua Fajon nii raporti juurde, mis puudutab kolmandaid riike, kelle kodanikel peab olema liikmesriikide välispiiride ületamisel viisa. proua Vašum, palun, teil on sõna. suur tänu kolleegid ei pane seda pahaks, siis see on väga tähtis hääletus ning ma palun teilt anda tugevat toetust viisarežiimi kaotamisele Bosnia-Hertsegoviina ja Albaania jaoks. Nad väärivad seda ning tahaksin tervitada siin ka välisministrit Bosnia-Hertsegoviinast ja Albaania parlamendi spiikerit. Nemad saavad need head uudised meilt kohe koju viia, aitäh! nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne, proua Fašo ja palju õnne ka riikidele, mida see otsus puudutab. nüüd päevakorra kohaselt hääletame kuue resolutsiooni ettepaneku üle, mis puudutavad inimõiguste ja õigusemõistmise puudulikkuse kaitset äh, Kongo Demokraatlikus Vabariigis. kõigepealt ühine resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. hääletame resolutsiooni üle nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne. nüüd päevakorra kohaselt hääletame viie resolutsiooni ettepaneku üle, mis puudutavad rahvusvahelist surmanuhtluse vastase võitluse päeva. ühine resolutsiooni ettepanek ja hääletame kõigepealt äh, lõike kaks üle nimeliselt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletu tagasi lükatud. lõike neli, nimeline hääletus. ma tean, et on tehtud taotlus, kuid ma ei arvesta sellega seekord siiski. muudatusettepanek kaks, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. Peres, Suvorias hääletus on lõppenud. tagasi lükatud uh,. lõige neli. keegi on palunud sõna, kui ma õigesti olen asjadest aru saanud. kas keegi soovis sõna saada? on tehtud taotlus et lõike neli jaotatakse kaheks. see ei muuda sisuliselt midagi sõnastuses, lihtsalt et lõige tehakse kaheks lõikeks, kas keegi on selle vastu? ei, siis jagame lõike kaheks ja hääletame lõike neli üle nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd ähm, lõplik hääletus nimeliselt kogu resolutsiooni projekti üle hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud selge häälte enamusega. palju õnne kõigile osalistele. nüüd päevakorra kohaselt hääletame resolutsiooni projekti, mille on koostanud äh, keskkonnakomisjoni, mis puudutab Euroopa Liidu tegevust naftamaadlate uurimisel ja nafta tootmisel Euroopas. alustame lõikega seitse, härra Jakolinul on selle kohta suuline muudatusettepanek, palun Teil on sõna. see artikkel seitse nõuab kiiret reageerimist hoiat- äh, äh,, õnnetustele ja tegevuskava ning teises osas viidatakse spetsiifiliselt Arktikale ja suuline parandusettepanek on järgmine baltic and the north sea area has to be taken into consideration. see oli suuline ettepanek kas keegi on selle vastu paistab et ei ole nõnda siis võime äh, osade kaupa hääletada, võttes arvesse suulist, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, vabandust, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksas osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. lõige kümme, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kaksteist kahes osas, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud. lõige viisteist, kahes osas, esimene osa, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kuusteist, seitseteist härra Landsbergis soovib teha suulist muudatusettepanekut lõike kuusteist kohta. härra Landsbergis, teil on sõna. härra president, kallid kolleegid, mul on siin väike parandus koostöö kohta selleks, et vältida valesti tõlgendamist juhtumitel, kus on kaasatud ka kolmandad riigid nii et räägitakse Euroopa Liidust ja kolmandatest riikidest, lisaks siis kolmandad riigid. Te kuulsite seda suulist muudatusettepanekut, kui ei ole vastuväiteid, siis hääletame lõike kuusteist üle koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitseteist, muudatusettepanek üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. see tähendab, et muudatusettepanek kaks langeb ära. lõige kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõi, muudatusettepanek kolm, lõige kakskümmend viis. elektrooniliselt siiski kontrollitakse teist osa lõikest kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd lõplik hääletus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, palju õnne! Uh, dear colleagues, uh, we, we did pretty well and pretty fast. kallid kolleegid, oleme päris kiiresti oma tööga hakkama saanud. meil on veel paar raportit, mille üle hääletada, kuid kahjuks tuleb meil nüüd hääletus ja, äh, äh, katkestada sellepärast, et meil on nüüd päevakorras pidulik istung Saksamaa taasühinemise kohta. härra president, tahtsin öelda, et ma hääletasin poolt, aga minu hääletusmasin ei töötanud, nii et palun pange see kirja. härra Soonik, palun. olen raportöör ja tahaksin tänada kõiki selle hääletustulemuse eest. koos Euroopa Komisjoniga soovisime saavutada kõige kõrgemaid võimalikke standardeid. tahaksin äh, näidata üles solidaarsust Ungari sõpradega, kellel on probleeme äh, keemilise mudaga.